Okay, perhaps we can uh, look to make a, a start in this. võib-olla alustame tänase pärastlõunase kohtumisega. nagu te isegi ilmselt aru saate, mina ei ole proua Kressle, proua Kressle jäi hilja, jääb hiljaks, kuid loodetavasti jõuab kuskil viisteist kolmkümmend ka saali ja seni olen siis äh, selle töögrupi juhatajaks mina ma peaksin äh, tegema mõned sissejuhatavad äh, sõnavõtud teen lühidalt. kolleegid äh, ilmselt teavad, et igal aastal vähemalt viimased äh, seitse aastat järjest on Euroopa Liit, äh, Euroopa Parlament keeldunud nõukogule eelarve täitmist heaks kiitma ja ma arvan, et Euroopa Parlament ja eriti meie komisjon peavad seda teemat äri, eriti oluliseks. meie oleme eelarve täitmist heaks kiitev või seda mitte tegev amet ja me võtame oma ülesannet väga tõsiselt kõikide ametite ja organite puhul Euroopa Liidus. loomulikult äh, puudutab see teema aga ka läbipaistvuse küsimust ja on väga tähtis minu meelest, et kõik Euroopa Liidu institutsioonid oleksid oma tegutsemistes avatud ja läbipaistvus oleks aruandluses tagatud Euroopa Parlamendil, aga ka avalikkusel laiemalt on, peab olema õigus äh, saada juurdepääs ühendusarve pidamisele. seitse aastat järjest, nagu ma ütlesin, ei ole seda heakskiitu antud. sellest ei saa kindlasti Euroopa Liit kasu, meie mainet kahjustab see kindlasti, kui inimesed näevad, et äh, rahvasaadikud arvavad, et läbipaistvus ei ole tagatud ja et kahe suure institutsiooni vahel koostöö lonkab. nii siis seda Euroopa Parlamendi ja Nõukogu vahel ja Euroopa Parlament on seisukohal, et tuleb leida lahendus sellele küsimusele. nagu ma saan aru, tänane ei ole esimene äh, kohtumine sellel teemal, äh, viimati kohtuti aastal kaks tuhat kaksteist, toona lahendust ei leitud, nüüd on ka nõukogu vahepeal teinud ettepanekuid uusi. seni ei ole õnnestunud äh, meil leida head lahendust sellele konkreetsele probleemile ja seega eelarve kontrolli komisjon äh, arvas, et äh, aeg on küps äh, üks selline kohtumine veel kokku kutsuda, sest et meie kindlasti tahame leida omalt poolt lahendust. meie raportööriks sellel teemal on härra Part Staas, kes istub siin minu kõrval üleval paneelis ja eeldame, et härra Staas kohe jagab meiega oma tarku mõtteid, nii nagu ikka ühtlasi loodan, et tänane kohtumine annab meile võimaluse natukene seda teemat edasi arendada, annab meile häid ideid, avan selle kohtumise optimistlikult. ja me loodame, et siis äh, me leiame lahendused, äh, vähemalt äh, heidetakse valgust probleemidele ja nii palju siis minu poolt ja annan sõna meie raportöörile härra Stasile. suur tänu, härra esimees, ma teen väga lühidalt, ma tahaksin soojalt tänada kõiki tänasel kohtumisel osalejaid ja tahaksin äh, rääkida natukene sellest, mis, mida tähendab eelarve ähm, heaks, täitmise heakskiitmine. selle heakskiidu andmine tähendab seda, et äh, kodanikud või peaksime võib-olla rääkima maksumaksjatest, võivad ühte või teistpidi olla veendunud, et äh, see raha, mille nad on andnud Euroopa Liidule, et seda on ka kasutatud ja kulutatud nii, nagu ette on nähtud viimaste aastate eelarve täitmise heakskiitmise menetlused on tegelikult äh, kujunenud aga palju laiemaks aruteluks. Äh, nimelt äh, ei räägita mitte ainult sellest, et kas kulutused tehakse eesmärgipäraselt, vaid räägitakse ka sellest, kas, kas sellest raha kulutamisest on tulemas ka mingisugune lisandväärtus kodanike jaoks. nii nagu härra Voon ütles, Äh, on, on olukord viimastel aastatel olnud äh, selline, äh, kahjuks, et ei ole tekkinud küll otseselt konflikt nõukoguga, aga eriarvamus kindlasti ja see, see tupikseis on kestnud nüüd seitse aastat, me ei ole saanud eelarve täitmist heaks kiita, sellepärast et parlamendi ja nõukogu seisukohad on olnud nii erinevad selles osas, kuidas see menetlus üldse peaks välja nägema ja äh, see, kuidas nõukogu oma ressursse ja vahendeid kasutab, selles osas on ka tekkinud väga selge eriarvamus. nüüd äh, see tupikseis, nagu ma ütlesin, on kestnud aastaid. täna on siin kohal uuringut koostanud äh, inimesed ja äh, ilmselt äh, nad ütlevad täna ka seda, et on teatud põhimõtted, millest kõik peavad kinni pidama, näiteks nagu läbipaistvus ja usaldusväärne finantsjuhtimine. kontseptsioonid, äh, mis äh, on väga selgelt välja toodud ka aluslepingute sätetes ja meie tahtel uuringut koostanud inimesed ütlevad, et need põhimõtted on need, millest tuleb kindlasti kinni pidada. me peame väga rangelt selgelt äh, ära defineerima kahe suure institutsiooni vahelised pädevused, nõukogu ja parlamendi pädevused. nüüd on meil aga vaja suurendada koostööd meie kahe institutsiooni vahel ja mul on väga hea meel selle üle, et tänane kohtumine on kokku kutsutud. parlament äh, rahastas äh, kahte uuringut mis täna tulevad tutvustamisele ja ma arvan, et sellega me saadame selge sõnumi nõukogule selles osas, et me oleme ähm, avatud aruteluks. eelarve kontrolli komisjoni esimees ja mina ise oleme pidanud äh, ka arutelusid nõukogu peasekretäriga ja meile jäi selline mulje, et ka nemad on tegelikult avatud aruteludeks. Nad ootasid meilt, et me esitaksime oma ettepaneku nõukogule loomulikult see ettepanek pidi lähtuma teatud kriteeriumites, kriteeriumitest ja nõukogu peasekretär kinnitas meile, et kui nendest kriteeriumitest peetakse kinni, kavatsevad nemad siis Koreperile esitada ettepanekuga, ettepaneku ka, et kas leida mingisugune moodus operendi selleks, et asjad saaksid paika. nii et tänane äh, kuulamine on avalik äh, selleks, et saada äh, võimalus rääkida nendest küsimustest. kohal on tunnustatud eksperdid täna ja kuulame suure huviga seda, mida neil on meile öelda. ja lisaks sellele on meil ka intergrupp, mis on tegelikult fraktsioonide ülene kogu kes selle teemaga tegelevad ja järgmisel nädalal ja ülejärgmisel nädalal Strasbourgis, mina siis ise raportöörina koos proua Kreslega kui eelarve kontrolli komisjoni esimehena kohtumegi fraktsiooni esindajatega, et äh, leida võimalus ühtse seisukoha võtmiseks. loomulikult see dokument äh, millest me Strasbourgis räägime, tuleb siis tagasi eelarve kontrolli komisjoni, nii et kui me jõuame heakskiidu teise vooru, oleksid juba esimesed arutelud äh, toimunud. märtsis-aprillis, kui me kohtusime, siis oli tegemist esimese faasiga ja nüüd äh, siis ootame teise faasi käivitumist, äh, mis peaks olema kusagil oktoobris. ja loodetavasti jõutakse selleks ajaks põhimõttelisele kokkuleppele et järgmise aasta eelarve täitmise heakskiitmise protsess mille eest võtab vastutuse üle minu järeltulija, eh, läheks siis, ehm, oleks sujuvam ja et eh, tagatakse tõeline arvamuste vahetus. meie eesmärk on ju üks ja selge, et eh, maksumaksja teaks, mille jaoks nende raha kulutatakse. nii et ootan tänaselt pärastlõunalt palju. minu meelest on selline kohtumine tähtis äh, mitte ainult äh, sellepärast, et need tee-, et neid uuringuid tutvustada, vaid ka sellepärast, et see annab meile võimaluse küsimusi esitada ja see peaks kõik andma kaasa meievaheliste suhete paranemisele nõukoguga. suur tänu, Pärt, nende avasõnade eest esimene osa meie ähm, tänasest äh, kohtumisest on keskendunud demokraatlikule vastutuskohustusele ähm, nõukogu eelarves ja kolm ähm, doktorit on tulnud meile sellest rääkima, doktor äh, Benedetto Londoni ülikoolist, siis doktor Rinaldi Zepsist ja doktor Hartmut Aden äh, Berliinist, Berliini majandus- ja õiguskoolist ja annaksin sõna siis kõigepealt härra Benedettole suur tänu, esimees, ja kõigepealt äh, ma tahaksin äh, tänada komisjoni selle eest, et olete meid äh, kutsunud siia. viimase aastakümne jooksul on see temaatika tõstatanud nii siin komisjonis kui ka parlamendis laiemalt teatud pingeid nõukoguga vahelistes suhetes me teame, et parlament on siis täitmise, eelarve täitmise heakskiitmisest keeldunud mitmetel põhjustel ja nõukogu ei ole vastanud tegelikult parlamendi küsimustele arvepidamise äh, ja halduskorralduse äh, osas kuigi äh, nõukogu on teinud äh, koostööd Kontrollikojaga, kes võtab iga aasta vastu siis vastavasisulise aruande parlament on väljendanud muret mitte ainult äh, rahaliste vahendite kasutamise kohta, vaid kõige suurem mure on puudutanud seda, et kuidas nõukogu poliitikad vastavad halduseelarvele ja eriti, mis puudutab ähm, siis juhttasandite tegevust. nõukogu ei ole koos mitte ainult seadusloojana, vaid on osa ka täitevvõimust ja seega küsimus on selles, et äh, kui palju nende rahastamisvahendeid kasutatakse täidevvõimu, täitevvõimu äh, ülesandeid täites eelmisel aastal esitati moodus vivendi ettepanek äh, mõlemale institutsioonile, kuid seda ei arutatud edasi selleks, et kaasajastada üheksakümne seitsmekümnendatel aastatel vastu võetud nii-öelda džentelmenide kokkulepet ja meie tahtsime siis oma ülevaates pakkuda äh, lahendusi ja strateegiaid parlamendi jaoks. niisiis, kõigepealt äh, võib-olla oleks kasulik näidata seda, millise äh, Äh, tihedusega on äh, iga-aastaselt parlament küsimusi esitanud kuni aastani kaks tuhat kolmteist finantsaasta ei esitatud selletaolisi küsimusi äh, nagu esitati aastal kaks tuhat viisteist, esialgu esitatud küsimused olid palju konkreetsemad vahetult pärast äh, Lissaboni lepingu jõustumist loodi Euroopa välisteenistus paari aasta jooksul ja kõrge esindaja välisasjade kõrge esindaja viidi nõukogust koos personaliga üle siis äh, välisteenistusse ja see tõi kaasa nõukogus äh, tõsise institutsionaalse muudatuse nõukogu seega kaotas osaliselt oma välispoliitika pädevuse. osad jäid aga nõukogule alles ning eh, lisaks sellele tänu Lissaboni lepingule sai need uusi eh, täidesaatva võimu pädevusi, sellepärast et loodi nõukogu eesistuja, ülemkogu eesistuja koht ja seega finantsaastatel kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme esitati küsimusi peaasjalikult personali üleviimise kohta. Euroopa Liidu eriesindajate kohta, mitu personali kohta loodi eriesindajate juurde ja kuidas need äh, ametikohad jagati nõukogu ja välisteenistuse vahel. kui me nüüd vaatame seda, kui palju ja esitati küsimusi ka selle kohta palju, et kui palju on äh, nõukogus veel välispoliitikaga tegelevaid ametnikke, kaks tuhat üheksa, kaks tuhat kümme esitati neid küsimusi, siis esitati küsimusi julgeoleku ja kaitsepoliitika kohta, siis ähm, eriesindajate ja personali reisikulude kohta ja siis konkreetne küsimus aastal kaks tuhat üksteist. millised kulud on toonud kaasa ühtne välis- ja julgeolekupoliitika, ühtne julgeoleku- ja kaitsepoliitika ja millised ähm, nendest kuludest kanti üle välisteenistusele, need on jah haldusküsimused aga nad on äh, keskendunud äh, pigem täidesaatva võimu pädevustele ehm, traditsionaalsel kombel on välisteenistus olnud, välispoliitika olnud täidesaatva võimu kohustusalas. ja siis küsimused äh, välisteenistuse loomise kohta. aastal kaks tuhat üksteist loodi see välisteenistus küsimused selle kohta, miks seda ei võetud äh, siis eelarvesse, miks aastal kaks tuhat üksteist, paluti lisadetaile nõukogu eelarve äh, ülekandmisest uue institutsiooni eelarvesse osa kümme. vot selliseid küsimusi on siis parlament esitanud ja miks, mitte ükski nendest küsimustest äh, pole saanud konkreetset vastust, sellepärast et alates aastast kaks tuhat üheksa ei ole parlament vastanud äh, parlamendi iga-aastasele küsimustikule. veelgi enam, aastal kaks tuhat kolmteist äh, esitas parlament konkreetse nõudmise nõukogule vastata kõikidele vastamata küsimustele aastast kaks tuhat kümme parlament on äh, seega äh, alates kahe tuhande üheksandast aastast äh, tagasi lükanud kõik eelarve täitmise heakskiitmised, praegu on kaalumisel kaks tuhat viisteist aasta eelarve täitmine ja põhjus, mis on resolutsioonides ära toodud, on kokku võetud järgmistel slaididel. peaasjalikult on põhjuseks see, et nõukogu peaks läbima samasuguse kontrolli oma kulude osas nagu teised institutsioonid, kõik teised on vastanud parlamendi küsimustikule ja nõukogu ei ole äh, andnud piisavat juurdepääsu eelarvedokumentatsioonile. on muret tuntud ka äh, kulude kuhjumise osas Äh, nimelt siis äh, see, et äh, näiteks ehitiste puhul on toodud eelarvevahendid eelarveperioodis ettepoole, võib-olla esialgu ei, see ei tundugi, see haldus küsimusena, aga kui toimuvad halduskohtumised nendes hoonetes, siis loomulikult see küsimus tekib, et kas ka hoonete poliitikas Äh, näiteks äh, tuleks sellega arvestada. ja Kontrollikoda tõi aastal kaks tuhat üksteist välja probleemiga hangetega ja aastatel kaks tuhat üksteist tunti muret ka sellepärast, et ei ole ka tulemusindikaatoreid olnud äh, reisikulude, logistika ja suulise tõlkekulude äh, osas äh, ähm, rei-, reisikulud, logistika mm, ja tõlkekulud, need ei ole mitte ainult administratiiv, ähm, vabandust, seadusandliku tegevusega seotud kulud alati, vaid võivad olla ka täitevvõimu osaga seotud. ja nõukogu ei äh, esitanud ka analüüsi oma personalidemograafia kohta, mida me siin silmas peame, mis soost on olnud ametnikud äh, ja teised sellised äh, küsimused. ehk äh, ei antud siis ülevaadet personaliliikmete kohta, mis tegelikult oleks tänapäevases kaasaegses finantsjuhtimises täiesti tavaline ja ei ole väidetavalt äh, ka sisemisi reegleid ähm, võimalike konfliktide osas, aga annaksin nüüd sõna äh, edasi oma kolleegile, palun, Hartmundile. Äh, jah, aitäh, et kutsusite meid siia sellel väga põneval teemal rääkima. me kuulsime juba sissejuhatuses seda, et tegemist ei ole uue teemaga. juba tuhande üheksasaja seitsmekümnendatel räägiti sellest ning see on huvitav, kui me täna seda küsimust arutame, sellepärast et tõenäoliselt on asjad ikkagi muutunud. tuhande üheksasaja seitsmekümnendatel oli lähtepunktiks see, et omavahendid alles mõeldi välja, parlament hakkas alles oma äh, rolli kätte võitma, nii et olukord oli täiesti erinev ja samuti nõukogu pädevused olid ju hoopis teistsugused võrreldes praeguse olukorraga, sellepärast et toona nõukogu ei ol-, olnud, äh, ei olnud, ei omanud samasugust positsiooni kui praegu, alles pärast üheksakümnendaid äh, Maastrichti kokkuleppega sai nõukogu äh, endale palju uusi pädevusi. Need on ka siin slaidil ära toodud. Euroopa Liidu Nõukogu loodi, kuid samuti valitsustevahelistes küsimustes paljud asjad pandi paika Maastrichti lepinguga ning see on nüüd kaasatud ka Euroopa Liidu raamistikku ja Lissaboni leppesse tähendab seda, et nõukogust on saanud mitte ainult mõjukam mängur, vaid samuti on tal äh, täitev võim. ja me usume, me peaksime arvestama ka sellise ajaloolise raamistikuga see on samuti suuresti seotud õigusliku konfliktiga, mis selle taga on. eelmises töötoas, mis te siin korraldasite viis aastat tagasi, ka siis me nägime, et on selge vastuolu äh, õigusekspertide vahel neis küsimustes. osad leidsid, et äh, nõukogul on õigus keelduda aruandlusest ja teised leidsid ei, ei, äh, nõukogu vastutus peaks samasugune olema kui teistel no meie leiame, et seda kõike tuleks uuesti käsitleda äh, ajalooliste muutuste valguses. ja me peaksime uuesti ka need õiguslikud küsimused läbi vaatama. probleemiks on endiselt see, et on õiguslike sätete sõnastuses juba teatud äh, mitmeti mõistetavust nii äh, lepingus kui ka finantsmääruses ja lõpptulemusena tegelikult ainult teie enda reeglid on selged, seal öeldakse, et eelarve täitmise heakskiitmise puhul on kogu tavaline institutsioon ja seega peab aru andma parlamendi ees nagu teisedki. seega siis osad lahendused võib-olla tulevikus on seotud ka õiguslike küsimustega. Dear chairman, please allow lugupeetud esimees, palun lubage ka minul osaleda selles arutelus tahaksin põhimõtteliselt äh, rääkida veel teatud aspektidest, äh, mis võib-olla seisavad natuke kaugemal eelarve täitmise heakskiitmisest. ja ma tahaksin rääkida lähemalt äh, nõukogu eelarvest. ja sellest, kuidas praegu nõukogu Äh, eelarve üle ähm, järelevalvet korraldatakse ja kuidas auditeid läbi viiakse, nii et võib-olla saame sealt midagi õppida. võib-olla on midagi puudu veel, võib-olla on veel mingeid küsimusi, mis vajaksid käsitlemist. nõukogul on ligi äh, sada miljonit oma kulude jaoks, millest kuuskümmend protsenti on mõeldud personalikulude kulude katmiseks ning ekspertide ja ekspertiisi läbiviimiseks. ma arvan, et me peaksime väga selgelt mõistma, et võib-olla on tekkinud hirm, et nende halduskulude alla lähevad ka muud kulud, mis ei pruugi olla ilmtingimata ainult halduslikud, aga selle kohta mingeid tõendeid ei ole. ei ole mitte midagi aruannetes selle kohta, seega me võime täna ütelda, et halduskulud nõukogu poolel on tõesti halduskulud. seega tervitan siinkohal ka esimees Kreslet nii et me võime selgelt ütelda, et ei ole mitte mingeid tõendeid valede andmete kohta ning äh, kõik äh, kulud tõesti halduskulude all ka seda on, aga probleemiks on see, et ei tehta mitte mingit vahet halduskulude äh, vahel õigusloomelise funktsiooni täites ja täidesaatvamat võimu jõustades võib-olla olete teadlikud ka sellest, et kui me räägime nõukogu eelarvest, siis see on üks ja ainus, siin ei tehta mingit vahet Euroopa Liidu nõukogu ja nõukogu vahel mm. -hmm. siin on ära toodud ka mõned arvud selgitamaks seda, et ei ole mingeid tõendeid äh, valearuandluse kohta. probleemiks on pigem see, kuidas välja selgitada, millised halduskulud äh, on siis täidesaatva võimu all nõukogu tegi meile kättesaadavaks ka nimekirja kõikidest koosolekutest, mis toimusid kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. Te näete kokku neid ligikaudu kuus tuhat, väga palju. ja kui te selle nimekirja läbi vaatate, siis te kindlasti näete koheselt, et osad neist võib-olla olid tõesti poliitilise sisuga, nagu Euroopa Liit, CELAC või siis äh, Ladina-Ameerika ja Kariibi mere riikidega kohtumine või Valletta kohtumine, kus oli kaheksakümmend seitse delegatsiooni ja te näete, et oli, oli ka palju protokollilisi äh, kohtumisi, mis osad oli, tõenäoliselt olid ka seotud täidesaatva võimu rakendamisega. ma tahaksin sellega ütelda järgmist koosolekute osa eelarves ei ole väga suur. üks protsent kõigist halduskuludest ja üks koma kaks halduskuludest, aga probleemiks on see, et tuleb teha vahet õigusloomelise ja täidesaatva võimu vahel ning see annaks siis selge pildi sellest, kuidas tegelikult operatiivkulusid käsitleda, sellepärast et kõik teised kulud nagu reisikulud ja tõlge on seotud koosolekute liigiga. lihtsalt läbi selle, et me määrame ära, kas tegemist on täidesaatva õigusloomulise koosolekuga, siis võiks juba tegelikult selgemat pilti saada sellest, mis liiki kuludega on tegemist tahaksin samuti mainida, et muidugi ka personali küsimus on oluline. konverentsi ja protokolli direktoraat nõukogus on see, kes siis korraldab neid kuute tuhandet koosolekut. seega kulud on seotud mitte ainult koosolekute endiga, vaid ka personaliga, kuuskümmend protsenti äh, neist kuludest kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta aasta aruanne kahe tuhande viieteistkümne, mis tuli välja kaks tuhat kuusteist, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta kohta näitas, et logistikadirektor on samuti sellega seotud, nii et võib-olla osa personalist on samuti olnud kaasatud. koosolekutes, kus äh, on arutusel olnud äh, täitva, saatva või õigusloomelise, täidesaatva võimuga või õigusloomeliste küsimustega. ma tahaksin nüüd äh, tulla ja rääkida audititest ja ülevaatest. praegu kõige olulisemaks vahendiks, mis meil on, on äh, Kontrollikoja iga-aastane aruanne. sellel on omad probleemid nii metoodika kui äh, ulatuse osas me näeme, et tegelikult see ülevaade ja audit on väga osalised, miks siis? metoodika puhul me näeme, et aastaaruanne seisneb selles, et võeda, võetakse teatud valim eh, tehingutest ehk siis kogu liidu halduseelarve puhul viidi auditid läbi ainult saja viiekümne tehingu üle. see tähendab seda, et väga vähe. kakskümmend ainult iga institutsiooni kohta. teiseks, iga institutsioon iga aasta ei kaetagi. nõukogu kaks tuhat kaksteist ja mõned probleemid selgusid, olid seotud äh, hangetega ning seejärel ei kaetud enam äh, nõukogu. seega siis kontrollikoja aastaaruanne, kui ta ei too ka välja probleeme seoses nõukoguga, siis see ei tähenda seda, et probleeme ei ole, see võib tähendada lihtsalt seda, et nõukogu ei kontrollitud. see on ka päris oluline aspekt, aga veel üks asi peale metoodika. lisaks sellele, et valim ei ole suur ja kontroll ei ole äh, Äh, pidev, vaid äh, lisaks sellele veel, mis liiki kontrolliga on tegemist, sellepärast et iga-aastane kontrollikoja raport keskendub õiguslike nõuete ja põhimõtete täitmisele, ehk siis kontrollitakse, kas aruandluses on kõik õigesti tehtud. siin ei ole mitte midagi selle kohta, kas on ka tulemustepõhist aru, äh, raamat, eelarvestamist läbi viidud ehk siis tegemist on ühte liiki konkreetse auditiga õigusküsimuste kohta, õigusnõuete täitmise kohta, aga selle lünga täitmiseks saab kontrollikoda ka eriraporteid äh, koostada, kus keskendutakse mitte ainult õiguslike nõuete täitmisele, vaid ka sellele, kas äh, raha eest ka midagi on saadud aga neid, äh, mis puudut-, neid eriraporteid, mis puudutaksid halduskulusid, on ikka väga vähe, võib-olla saaksime midagi äh, siin ära teha. ja võib-olla võiksime tihedamini käsitleda selliseid kulusid ja tahaksin kokkuvõtteks tuua välja kolm teemat tahaksin rääkida mõningatest aspektidest, mida on, millest on puudu praegu. kõigepealt äh, tulemustepõhine äh, eelarvestamine, eriti mis puudutab äh, hooneid ja personali. seda ei tehta iga-aastaselt, välja arvatud siis, kui on eriraport, aga viimasel ajal pole olnud. teiseks, kontrollikoja ülevaade ei paku äh, infot ega kontrolli üle, kas nõukogu äh, sisekontroll toimib ja sellega on teatud muresid, sellepärast et siin on muutusi toimunud korduvalt. ja nõukogu on viimasel ajal äh, pingutanud kahe tuhande viieteistkümnenda, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta dokumentide kättesaadavaks tegemisel, loodetavasti on nad suutnud leida äh, uue to- ja püsiva auditi läbiviimise korra, aga mingisugust topeltkontrolli siin ei ole. ja kolmandaks, äh, välistegevus, kuulsite juba ka kolleegidelt äh, selle kohta, aga nagu iga-aastane tegevusaruanne nõukogust puudutab äh, samuti selliseid mehhanisme nagu Ateena mehhanism, militaaroperatsioonid see on üks asi, mingil juhul ei võimalda see täielikult mõista seda, kuidas äh, tegelikult äh, aasta vältel on äh, eelarvet kasutatud. ja nüüd loodetavasti on sellest abi ka mõningate järelduste tegemiseks ja annan sõna järgmisele kõnelejale härra Aaden. suur aitäh. mikrofon. Funds. But there is a question about the äh, vahendite vale kasutamise kohta tõendeid ei ole, aga on probleeme aruandlusega ja sellega, kuidas neid vahendeid kasutatakse erinevate poliitikate elluviimisele. nõukogu on toonitanud, et äh, see on osaks nende mandaadist ning et samuti neil on ka turvalisusega muresid, ehk siis mida teha kättesaadavaks, mida mitte. mis puudutab äh, äh, turvalisust, siis äh, enamasti jah, õigusloojad peavad selle mu üle muret tundma. ja nad leiavad, et nad ei peaksid te teise õiguslooja eest vastutavad olla mulle tundub, et just see ongi põhjuseks, miks nõukogu äh, ei soovi alati vastata meie küsimustele seoses eelarve täitmise heakskiitmisega. kontrollikoda võib võib-olla läbi vaadata aastas kuus toimikut sest et äh, nõukogu äh, haldus, äh, nõukogu eelarve on ainult kuus protsenti Euroopa Liidu halduseelarvest aastas. ning samuti on küsimus selles, mis kuludega on tegemist, tundub, et põhimõtteliselt on tegemist tõesti halduskuludega, personalipalgad, hooned, muud halduskulud jah, see kõik on ära toodud, aga seda ei nimetata, siis ei tooda eraldi välja, kas tegemist on kuludega õigusloomelisel eesmärgil või täidesaatva võimu rakendamisel. ja siin on tekkinud teatud asümmeetria aruandlusega seoses eelarves. eriti just nõukogu puhul, sellepärast et iga-aastane Euroopa Liidu eelarve on miski, mille kiidab heaks või mida muudab Euroopa Parlament. ja selleks on parlamendil raportöörid, üks neist vastutab ka kolmanda rubriigi eest, nõukogu eest ning Euroopa agentuurid ning teine siis ülejäänud institutsioonide eest. seega me näeme, et tegemist on institutsioonide põhilise süsteemiga, üks raportöör ka komisjoni jaoks ja üks siis kõige muu jaoks kontrollikoda kontrollib e, üle, e, tehtu, viis erinevat koda on selleks e, ja igalühel on omad rubriigid. üks neist kodadest on koda number viis, halduskulud. ja kontrollikoda siis hoiab silma peal iga-aastastel arvetel vastavalt poliitikale, kas tegemist on välistegevusega, kolmas koda eh, või siis halduskulude viies koda, aga ta ei eh, lähene sellele küsimusele institutsioonide põhiselt. aga just sellel alusel on eh, parlament eelarve heaks kiitnud. ja lõpetuseks parlament, kui ta annab eelarve täitmisele heakskiidu või mitte, siis ta lähtub jällegi institutsioonidest, iga institutsioon Äh, saab selle heakskiidu, iga amet. parlament ei tee seda poliitikate äh, äh, kaupa. seega on teatud asümmeetria nüüd soovituste juurde, meil on mitmeid soovitusi, mis puudutavad mõningaid institutsioone, muuhulgas ka parlamenti ennast, aga alustaksin kontrollikojaga tegemist on sõltumatu institutsiooniga ja seda peab ka austama. me näeme, et kontrollikoda viis läbi eriaruande Euroopa vabandust, kui kontrollikoda otsustab eriaruande nõukogu üle läbi viia, siis see võib olla põhjendatud. ja miks, nimelt äh, viimasel ajal on äh, aset leidnud tõsised institutsionaalsed muudatused Euroopa äh, Nõukogus, ta on kaotanud osa oma täidesaatvast võimust, see on läinud üle välisteenistusele ja ka mõned uued vastutusvaldkonnad on tema alla läinud Euroopa Liidu Nõukogu presidendi ametisse nimetamisega. lisaks on ka halduslikke muutusi, sisemuutusi olnud nõukogus endas. ja kui sellised muutused toimuvad, siis eriaudit võiks olla põhjendatud selleks, et kontrollida nende muudatuste elluviimist ja et tagada, et äh, kõik see sujub äh, hästi kui vaadata kontrollikoja enda struktuuri, siis me näeme, et viies koda, mis vastutab halduskulude eest Euroopa Liidus, siis see pädevus võib olla jaotatud, enamasti on halduskuludest vastutav komisjon ja siin võib toimuda ümberstruktureerimine nii, et institutsioonide ähm, välja arvatud komisjoni kulusid siis vaadeldakse äh, detailsemalt. kolmas koda tegeleb äh, välispoliitikaga, äh, julgeoleku ja õigusega ning Neil on äh, õigus siis samuti eriaruande koostamiseks äh, nõukogu eelarve kohta. kui vaadata edasi, siis aastaid tagasi juba arutati parlamendi nõukogu äh, suhteid, meil oli seitsmekümnendatel džentelmenide kokkulepe, kus parlament ja nõukogu otsustasid, et nad ei hakka üksteise eelarvetesse sekkuma parlament leidis, et see on ainult aastaeelarve puhul põhjendatud. ja selle aja kohta, kus nõukogul ei olnud täidesaatvat võimu. mis puudutab aga parlamenti, siis džentelmenide kokkulepe tegelikult eelarve täitmise heakskiitmisele pole kunagi kehtinud. alternatiiviks oleks uus institutsioonide vaheline kokkulepe mille suhtes parlament on üles näidanud skeptilisust. selline kokkulepe võiks lähtuda džentelmenide kokkuleppe põhimõttest, aga esimeseks oluliseks märkuseks siin on see, et oleks vaja Äh, lõpuklauslid näiteks võiks luua selle kokkuleppe seitsmeks aastaks nagu mitmeaastane finantsraamistik ning selle tähtaja lõppemisel siis äh, saaks jätkata samadel alustel ainult siis, kui kvalifitseeritud häälteenamusega mõlemas institutsioonis see heaks kiidetud. seda selleks, et taga, et ähm, kui üks institutsioonidest enam ei taha jätkata, siis oleks võimalik midagi muuta ja mida see siis sisaldaks? põhimõtteliselt äh, džentelmenide kokkulepet, aga ainult äh, seadusandliku tegevuse kulude puhul. parlament ja nõukogu äh, näitaksid oma faile parlamendi eelarve hea, heakskiidu puhul ainult seadusandliku tegevuse raames ning tuleks samuti täpsustada eh, seda, mis puudutab muud tegevust ja muid eelarvekulusid ning need, eh, nendele dokumentidele juurdepääsu. ehk siis see puudutab täidesaatva võimu rakendamist. mida see tähendab nõukogu jaoks? üheks võimaluseks oleks tegelikult äh, jagada kaheks teine sektsioon eelarves selleks, et äh, siis teha selge vahe Euroopa Nõukogu ning ministrite nõukogu vahel. Äh, ning üheteistkümnes oleks ette nähtud täidesaatva võimu jaoks omaenda eelarve täitmise heakskiitmisega, mis seisaks siis eraldi teisest. ja lisaks sellele on veel üks alternatiiv sisearuandluses ridadepõhise aruandluse puhul kõik rubriigid eh, siis määratakse ära, kas nad on õigusloomelised või täidesaatvad. personal, hooned nõukogus no, võivad vahel käia siis täidesaatva, vahel õigusloomelise poliitika alla, eriti just siin äh, pean silmas koosolekute korraldamist ja logistika personali, tõlke, tõlkijaid ning nõukogu enda koosolekusaale, mida vahel kasutatakse ühtedel, vahel teistel eesmärkidel. kuidas siis neid märgistada, kuidas neid mingisse kategooriasse panna? mingi otsus tuleb langetada ja võiks otsustada näiteks, et kolmkümmend protsenti käib täidesaatva alla ning seitsekümmend siis õigusloomelise alla. ühe teatud äh, isiku puhul. ja sellisel juhul oleks siis täiesti selge pilt nii hoonete, hoonete kasutuse kui ka personali kasutuse äh, kohta vastavalt sellele, kas äh, neid kasutatakse õigusloomelises või täidesaatvas tegevuses, mida parlament saaks teha. parlament võiks läbi vaadata koos nõukoguga küsimustiku sisu. see küsimustik võiks olla paremini fokaliseeritud. teiseks võiks parlament anda nõukogule ülevaate omaenda dokumentidest, nii et nõukogu saaks omad soovitused parlamendi äh, eelarve täitmise heakskiitmiseks välja töötada. ja võiks äh, ka menetlus äh, kord muuta lisas on välja toodud, lisas neli on välja toodud eelarve täitmise heakskiitmise menetlus ja sinna võiks lisada uue artikli, kus nähtakse ette automaatne äh, eelarve täitmise heakskiitmise tühistamine, kui institutsioon ei esitanud dokumente par-, parlamendile muidugi seda saaks kasutada siis, kui parlament tõesti selle küsimusega tegeleda tahab. on olnud teistes küsimustes pretsedente, kus Euroopa Parlament on vastu võtnud menetluskorra, kus on ette nähtud automaatne keeldumine kaasotsustusmenetluse raames ja parlamendi enda töökorras. kui lõpuks ikkagi nõusolekut ei ole, siis viis aastat tagasi Florence Chantier, kes siin rääkis, tegi ka päris karme soovitusi parlamendi nõukogu suhete kohta, selle kohta, kui konstruktiivset lahendust ei leita, siis see nõukogu leidis, et ainult komisjon on vastutav eelarve eest ja sellest tulenevalt ainult komisjonil peaks olema heakskiidu andmise õigus. Claude Chartier siis tegi ettepaneku, et parlament võiks kasutada uue komisjoni ametisse nimetamist, et äh, selline õigus endale saada või siis äh, see on muidugi väga kaugele minev stsenaarium. parlament võiks samuti esitada küsimusi täiskogul, nõukogule ja komisjonile ning võib luua uurimiskomisjoni. ja kaks äh, komisjoni on juba loodud, mis võivad esitada küsimusi nõukogu täidesaatva võimu kohta, libekomisjon ja ahvet. ja lõpetuseks parlament aastases aruarves on oma õigus seda muuta ja võib kasutada seda selleks, et neljandas rubriigis vähendada kulusid ning osaliselt ka kolmandas, kus nõukoguga seotus on tõenäoline, kuid need on sellised taktikad, mida võiks kasutada, kui harmoonilised suhted ei äh, toimi. ja tahaksin teid tänada tähelepanu eest. ja, vielen Dank und wir sind jetzt schon ziemlich suur tänu me oleme veidi juba ajahädas, seega sooviksin kohe jätkata järgmiste esinejatega. doktor Maria Luisa Sanchez Barueco Teusto ülikoolist, olge lahke. I am going to uh, speak first of all esmalt võtan mõne siin, sõna mina, kui teil midagi selle vastu pole, ütleb härra Stevenson. lugupeetud komisjoni liikmed, komisjoni juhataja, kallid kolleegid, mina olen Paul Stevenson, Maastrichti ülikooli ähm, uurija ja mul on väga hea meel täna siin olla. olen osaline meie koostöö äh, uurimisraamistikus koos äh, kolleegiga Maria Luisa Sanchez Baruecost Bilbaost, Teuste äh, ülikoolist ja ka kolleegiga Berliini ülikoolist tutvustan meie uurimisrühma, Euroopa Liidu Finniku uurimisrühm koondab kakskümmend viis äh, teadurit erinevatest liikmesriikidest, kes äh, uurivad äh, aruandluskohustusega seotud teemasid viimase viie aasta jooksul. oleme teinud väga head, tihedat koostööd, töötanud välja uurimisraamistiku, uurinud aruandluskohustust ja selle äh, seost Euroopa Liidu vastutusküsimustega oleme uurinud Euroopa Liidu poliitikatsüklit. meil on väga hea meel, et oleme koondanud kokku teadurid, et kes uurivad neid teemasid, mis on seotud Euroopa Liidu eelarve täitmisega ja teeme koostööd ka Euroopa Liidu järelevalveasutustega, eriti just Euroopa Kontrollikojaga ja räägin kindlasti, ütlen seda kõigi, kindlasti kõik, meie kõigi nimel, nimelt meil on väga hea meel kõneleda täna siin komisjonis, eelarve kontrolli komisjonis, kes püüab täiustada aruandluse küsimusi Euroopa Liidus, teie komisjonil on väga hea suur roll äh, Euroopa Liidu usaldusväärsuse taastamisel kodanike silmis ja meil on väga hea meel, et me oleme saanud teie nii, et soovil uurida seda väga keerukat ja tundlikku küsimust ning äh, loodetavasti saame teile pakkuda te teaduslikku ning sõltumatu nõu no, selles küsimuses. annan nüüd sõna kolleegile Sanchez Baruecole, kes tutvustab äh, meie u-, u-, uurimuse õiguslikku külje kokkuvõtet teile. Good afternoon. tere päevast! võimalikud lahendused nõukogu eelarve täitmisele heakskiidu, kiidu andmisel. tutvustan seda teemat täna. nagu kolleegid ka ütlesid juba, on nõukogu eelarve väike võrreldes kogu Euroopa Liidu eelarvega. lisaks ei ole tõendeid selle kohta, et kontrollitoda oleks tuvastanud mingisuguseid Äh, mingisugust väärkasutust. Euroopa ko-, kodanikud ei taha teada, et ükskõik kui väike osa äh, Euroopa Liidu eelarvest äh, selles osas ei ole mingisugust eel-, aruandluskohustust. me oleme vaid nii tugev, kui on, kui tugev on ahela nõrgim lüli, seega me peame leidma lahendusi äh, nõukogu eelarve täitmisele heakskiidu andmisega seotud probleemidele. esiteks oma esitluses räägiksin sellest, kuidas mõjutab eelarve täitmisele heakskiidu andmisele vastuolu parlamendi ja nõukogu vahel näiteks kui kutsutakse kokku valitsuste vaheline konverents, tuleb äh, tõendada usaldusväärtus erinevate osapoolte vahel ja näidata, et selline kogu aitab paremini täita äh, mitte valitsuse endi töid, ülesandeid, vaid äh, kodanike eeldusi, mida selle töö osas me oleme näinud selles töös väga suurt inertsi, aga muudatused on siiski võimalikud, selleks on vaja poliitilist tahet, aga sageli on see puudu, sest äh, keskendutakse rohkem päeva küsimustele. hea uudis on see, et muudatusi on varem äh, ka tehtud ja need on võimalikud ka tulevikus, aga keegi peab võtma selle eestkõneleja rolli, äh, valmistama ette teksti muudatuseks ning kaasama ka sidusrühmad neli stsenaariumit äh, oleme me välja töötanud, kuidas saada selles küsimuses üle äh, institutsioonide vahelisest tupikseisust, aga need, ükski nendest lahendustest ei ole optimaalne, seega parlament lõpuks peab otsustama, kuidas nendest äh, puudujääkidest üle saada, kaaluma erinevaid võimalusi ja valima tee tupikseisust ülesaamiseks on vaja aru saada, et vastuolud tulenevad õigusraamistiku erinevast tõlgendusest. tõlgendused ei ole otseselt ise vigased, meie saame aru, et ei nõukogu ega parlament ei äh, riku paika pandud eeskirju, nad lihtsalt tõlgendavad neid erinevalt ning käituvad vastavalt sellele. nõukogu on kitsalt tõlgendanud õigusraamistikku, aga parlament toetab laiemat tõlgendust äh, õigusraamistikust, äh, nähes seda sellisena, nagu see peaks olema. tulen hiljem tagasi kas nende tõlgendustega seotud argumentide juurde tulles tagasi aasta tuhat üheksasada viiskümmend üks juurde, siis äh, viitaksin äh, slaidile, ma ei läheks siin äh, üksikasjadesse, aga arengu mõttes mainiksin ära, et aluslepingutest tulenev hierarhia, sellest tuleb kinni pidada, aga varasemalt oleme näinud, et õigusraamistikku on aeg-ajalt siiski muudetud finantsmääruse kaudu ning äh, ka aluslepinguid on äh, selle tõttu muudetud. kui kõik osapooled muudatustes kokku lepivad, siis ei ole probleemi selles, et finantsmäärust selle, selleks vahendina kasutatakse. samuti oleme teada saanud, et institutsioonid on ära kasutanud äh, tühimikke selleks, et õigusraamistikku endale mugavamal moel muuta, need on aga internaliseeritud ja need on muutunud vastuvõetavaks ka sidusrühmadele, hoolimata sellest, et need ei ole kõige sidusamad õigusraamistiku aspektist. eelarve täitmisele heakskiidu andmine on samuti veidi muutunud äh, viiekümne kuni seitsmekümnendatel aastatel kinnitas Kontrollikoda Äh, eelarve täitmise õigsuse. seitsmekümnendatel aastatel ainult nõukogu äh, tegeles äh, eelarve täitmisele heakskiidu andmisele, seitsmekümne esimesel ja seitsmekümne seitsmendal aastal oli see parlamendi ja nõukogu ühine ülesanne ning alates tuhande üheksasaja seitsmekümne seitsmendast aastast annab parlament nõukogu soovitusele järele täitmisele heakskiidu. aga mitmed sätted õigusraamistikus viitavad sellele, et senimaani äh, tuleks parlamendi ja nõukogu heakskiidu andmisel võrdsena kohelda. Mu-, mitmed muudatused on seotud äh, heakskiidu andmise dokumentidega, mida on parandatud, aga samas on ka teisi institutsioone peale komisjoni äh, Äh, õigusraamistikust tunnustatud, seega saab öelda, et äh, õigusraamistikku saab muuta, kui äh, aruandluskohustus sellest ei ole, sellest tulenevalt ei ole kindlalt paika pandud. kui rääkida hea, eelarve täitmisele heakskiidu andmisest kui aruandlusmehhanismist, siis tuleb kaaluda äh, Äh, demokraatliku aruandluse neljast aspektist. esiteks äh, on oluline läbipaistvus, see võib olla passiivne, näiteks eelarvedokumentide kättesaadavaks tegemine avalikkusele või see võib olla aktiivne, kui raporteeritakse eelarve täitmisega seotud tegevustest äh, see menetlus on aastate jooksul paranenud ning me võime öelda, et mõlema kohustusega nõukogu on kooskõlas. aga ministrite nõukogu ja ülemkogu tõhususega seotud tingimustel, äh, põhjustel pidurdab äh, nii ministrite nõukogu kui ülemkogu äh, läbipaistvus selles töös, komisjoni osalus piirdub sellega, et koondatakse kokku teiste institutsioonide esitatud teave. teiseks kättesaadavus, näiteks komisjoni kohustus vastata küs-, Euroopa Parlamendi ko koostatud küsimustikele, kuigi praktikas oleme näinud, et kõik institutsioonid peale nõukogu osalevad sellises menetluses ning osalevad ka parlamendi kuulamistel. kas nõukogu tegevus on seaduslik või mitte, see sõltub Euroopa Liidu toimimise lepingu artiklist kolmsada seitseteist ning sellest, kas komisjoni eelarveline tegevus on seotud kogu eelarvega või ainult täidesaatete aspektidega. meie oleme aru saanud, et kui Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli koostajad selle artikli sõnastasid, siis jäeti see teadlikult lahtiseks seega selle küsimuse võib võib-olla ainult lahendada Euroopa Kohus igal juhul, kui me räägime eh, halduskuludest siin, siis sellest sättest tulenevalt me näeme siin puudujääke. kolmas eh, aruandluskohustuse mõõde on eh, otsus. eelarve täitja peab olema nõus tehtud otsusega ja kriitikaga varasemalt on parlament sellist kriitikat ka koostanud, kuigi äh, vastavalt praegusele õigusraamistikule on see roll jäetud lahtiseks ja seda tuleks täpsustada. see, et otsus avaldatakse, on kasulik, kuna kriitika siis äh, saab samuti avalikuks ning äh, kestab kauem, võib-olla siis institutsioon, kelle osas kriitikat tehakse, hakkab oma tegevusi meetodeid muutma. ning äh, vastutus, neljas aspekt võtaksin nüüd kokku nõukogu ja parlamendi äh, argumendid seoses äh, nendepoolsete tõlgendustega, kuna mõlemad institutsioonid kasutavad õigusraamistikku ja sealseid tühimikke ära enda huvides ühisosa neil on see, et mõlemad on kokku leppinud, et heakskiidu andmise menetlus äh, katab kogu eelarve haldu- ning nõukogu äh, halduskulud samuti. Äh, lahkarvamus tuleb sellest, kas peaks heakskiidu andmine olema otse parlamendi poolt või komisjoni kaudu nõukogu leiab, et ainult komisjoni peaks selle eest vastutama, aga kuidas siis äh, oleks õigustatud teiste institutsio-, institutsioonide poolne sekkumine? artikkel viiskümmend viis finantsmäärusest on see, mida nõukogu õigustuseks äh, kasutab ning seal tuuakse välja teiste institutsioonide volitused äh, seoses nende eelarve täitmisega komisjon tõlgendab seda delegeerimisena, teised institutsioonid on äh, pannud, äh, pandud samasse olukorda kui riiklikud valitsused äh, seoses ühishaldusega. seega vastavalt nõukogule peaks nad tegutsema justkui komisjoni delegaatidena, kes ei saa küll vastutusi eelarve täitmise eest delegeerida. veel üks nõukogu oluline argument keskendub äh, Äh, parlamendi heakskiidu andmise otsustele. nõukogu leiab, et need on vahedokumendid, mille parlament on ette valmistanud selleks, et ette valmistada komisjoni lõppotsust, aga neil ei ole mõju väljaspool Euroopa Parlamenti, see on väga nutikas äh, argument nõukogu poolt ja sellele ei ole ka vastuväiteid, arvestades, et heakskiidu otsus ei oma praktilist mõju peale poliitilise mõju eeldades, et äh, vastav institutsioon reageerib parlamendi kriitikale. nõukogu tõlgendus on kitsas ja see eirab äh, halduskulude, kulude poliitilist mõju. parlamendi äh, pools, poolt on välja kaks argumenti, kuna siin on need väga hästi tuntud, esiteks kõik institutsioonid on eelarve haldusküsimuses võrdsed Nad äh, määravad oma finantsametnikud, äh, oma siseaudiitorid ning neil on otsene suhe, otsesed seosed parlamendiga ning kontrollikojaga. parlamendil on õigus äh, esitada suuniseid seoses aruandlusega, aga need ei mängi vahendaja rolli teiste institutsioonidega seotult. teised institutsioonid haldavad autonoomselt ja komisjonilt sõltumatult oma vahendeid. teine tugev argument parlamendi tõlgenduse toetuseks tuleneb sellest, et delegeerivad ametid võivad alati volitused tagasi võtta, aga õiguste üleandmine teistele institutsioonidele oma eelarve osa teostamise poolt tuleneb aluslepingutest ja äh, need on äh, üle antud komisjonile ja need ei saa tagasi võtta. see tuleneb otseselt õigusraamistikult, kui volitused on seoses halduskuludega üle antud äh, ähm, institutsioonidele, siis olgugi, et aluslepingutest see otseselt ei tulene, vastutavad nende eest liik-, liikmesriigid. samuti on erinevus erinevate keelte versioonide vahel, kui me räägime äh, finantsmääruse viiekümne viiendast artiklist, enamik äh, keeleversioone kasutavad sõna conferral või selle sünonüüme, mis viitaks äh, komisjoni omandiõigusele, millel on siis õigus need pädevused edasi anda teistele Äh, institutsioonidele, aga vähemalt kaheksa keeleversiooni on koostatud nii, et komisjon tunnustab ka teiste institutsioonide pädevusi ning äh, nendes keeleversioonides äh, Nende seas on näiteks saksakeelne, prantsuskeelne, hispaaniakeelne, soomekeelne versioon. seega ei ole see küsimus selgelt lahendatud ka õigusraamistikus endas nüüd uurime, kuidas oleks võimalik institutsioonide vahelisest tupikseisust väljuda. kuna küsimus on ju Euroopa Liidu usaldusväärsusest tervikuna, kui osa Euroopa Liidu eelarvest on ähm, aruandluskohustusest puutumata. uurime neid äh, meetmeid, mida Euroopa Parlament võiks ise astuda juriidiline aspekt, siin on võimalused äh, õigusraamistiku uuendamiseks, äh, samuti on äh, võimalik Euroopa Kohtule juhtum edastada ning neljas võimalus on institutsioonide vaheline kokkulepe, need on sarnased ettepanekutele, mida esitasid ka kolleegid juba varasemalt. esiteks, äh, institutsioonisisesed ettepanekud äh, viitaksid sellele, et Euroopa Parlament äh, oleks eeskujuks. tuletame meelde, et Euroopa Nõukogu, Euroopa Liidu Nõukogu eelarve täitmises ei ole puudujääke jää-, nähtud, aga Euroopa Liit, Euroopa Parlament võiks olla eeskujuks äh, eelarve täitmisel ja heakskiidu andmisel, seega on eelarve kontrollikomisjonil siin väga tugev roll samuti. teiseks äh, saaks parandada heakskiidu täitmise andmise küsimustikke, võib-olla saaks äh, viia sisse mingisugused sisemised kontrollid, mis aitaksid tuvastada eesmärke, et eesmärgid oleks võimalikult fokusseeritud ja head, see on seotud äh, vajadusega pa-, panna paika, milline on äh, finantsaruandluse poliitiline aspekt, milline on selle töö lisandväärtus parlamendis? samuti oleme teinud ettepaneku, et eelarve kontrolli komisjon võiks suurendada teadlikkuse tõstmise tegevust seoses äh, finantsaruandlusega, võtta juhtroll institutsioonide vahelistes läbirääkimistes, varasemalt on konsensuse puudumine parlamendisiseselt vähendanud parlamendi töö tõhusust, äh, kui me räägime läbirääkimistest nõukoguga. ning lõpetuseks parlament võiks äh, Äh, uurida, kas mõni nõu-, nõukogu liige oleks äh, rohkem valmis sellist koostööd tegema. Nende koostöö oleks äh, vajalik, kui me soovime õigusraamistikku muuta ja see oleks meie teine ettepanek. muudatused õigusraamistikus võiksid tuleneda mitmest erinevast menetlusest, millel oleks erinevad tulemused. kõige lihtsam oleks kas finantsmääruse kaudu või aluslepingute muutmise kaudu, Euroopa Parlamendil on siin väga hea pädevus. aluslepingute puhul on nõrk koht see, et ratifitseerimine ja läbirääkimine võtab väga kaua aega ja need on ebakindlad, kuna seal on mitmeid osapooli mängus, aga finantsmääruse muutmine peab siiski kinni pidama aluslepingute piirangutest või kasutama ära sealseid tühimikke teised võimalused, iga-aastane eelarve või kodukorra muutmine, ka need on uuritud, aga need äh, tunduvad pikaajaliste eesmärkide täitmiseks siiski ebapiisavad, kuna need on hierarhias äh, madalamal tasemel. millised on äh, põhiteemad? esiteks kas nõukogu e-, e-, esindab heakskiidu, kas nõukogul on heakskiidu andmise pädevust? õigusraamistikust tuleks e-, eemaldada sätted, mis vähendavad õiguskindlust, õigusraamistik heakskiidumenetluses annab nõukogule väga nõrga rolli ja seega on käes võib-olla aeg, et tunnustada seda, et eelarve pädev asutuse pädevused ei ole samad, mis eelarve täitmise heakskiitva pädevuse pädeva organisatsiooni pädevus ja parlament peaks jääma ainsaks heakskiitvaks organiks. nüüd ähm, eelarvehaldussüsteem tuleks ka üle, üle vaadata, sellepärast et juriidiline ja praktiline pool oleks ühtlustatud. nii nagu me varem ütlesime, me ei ole nõus äh, sellega, et õiguste üleandmine ja delegeerimine oleksid äh, sünonüümid äh,, arvestades, milline on olnud juriidiline analüüs ja lisaks sellele definio-, definitsioonid ja keelekasutus on olnud erinev nende puhul ja institutsioonide mm, tegevus on ka näidanud, et need ei ole samad. mis puudutavad administra-, administratiivkulusid, siis tegelikult on nad kõik äh, haldusasutused, äh, aga nõukogu tahab eristada oma haldava ja täitevvõimu ülesanded, nii nagu kolleegid on ka öelnud varem. nüüd, kui e-, e-, lähtutakse tulemuskriteeriumitest, tuleks tõmmata joon ka siia, selleks, et mitte hakata õõnestama teiste institutsioonide institutsionaalset sõltumatust ja eh, see on asi, mida, mis kindlasti peaks huvitama eelarve kontrolli komisjoni. siis eh, meetmed, mis puudutavad eh, läbipaistvust ja aruandluse parandamist näiteks äh, rikkumistest teatajate osas või mm, sooteemad, aga ka tehniline pool, nii nagu Euroopa Kontrollikoda sellele on viidanud ja poliitiline mõõde mille eest vastutab Euroopa Parlament. praegu ei ole selge, kas parlament äh, lähtub Euroopa Kontrollikojast, kas parlament võib Kontrollikoja poolt jähtud augud täita ja vastastike äh, suhete osas äh, samuti, selleks, et saavutada rohkem läbipaistvust. kolmas stsenaarium, eh, kohtu poole pöördumine, et eh, lahendada see tupikseis siis institutsioonide vahel, see ei ole ka optimaalne lahendus, sellepärast et kohtu tõlgendus ei, ei pruugi olla parlamendile jaoks soosiv ja konflikt eh, võib jõuda aga Euroopa Kohtusse kahte teed pidi kõigepealt äh, tegevusetus või äh, suutmatus tegutseda, kui nõukogu arvab, et äh, tegelikult on nendel kohustus nõukogul teha koostööd parlamendiga, ka sellist pretsedenti ei ole nõukogu parlamendi vahelistes suhetes. sellist asja ei ole varem olnud. alternatiiv oleks siis see, et nõukogu pöördub kohtu poole, et tühistada need üksikud eelarve täitmise heakskiitmise otsused, kui nad arvavad, et see on juriidiliselt vale, aga selle valikuvariandi valimine tähendaks seda, et äh, tunnistatakse seda, et see eelarve heakskiitmi-, eelarve täitmise heakskiitmine kannab ka õiguslikku jõudu, mida nad praegu ei ole tunnistanud, nõukogu. minu esialgne seisukoht on enamatel juhtudel varem on küll ka kohtu poole pöördutud, aga see on puudutanud mitte poliitikameetmeid, vaid muid otsuseid. varem on parlament viiskümmend korda pöördunud kohtu poole eh, nõukogu vastu, kahekümne seitsmel juhul on võitnud parlament, seitsme, seitse kaasust lükati tagasi, kuivõrd ei olnud eh, vastuvõetavad ja kuueteistkümnendal korral siis jäi parlament kaotajaks nõukogu poolt, äh, nõukogu on käivitanud äh, neli kohtu tühistamismenetlust parlamendi vastu, kolm nendest nad on võitnud ja ühe siis kaotanud. seega sellise tegevuse tulemu-, äh, tulemid on ebaselged. ja nüüd veel paar sõna läbivaadatud kokkuleppe läbirääkimisest sel-, räägin sellest lühidalt, sellepärast et eelkõnelejad on sellest palju rääkinud. peamine puudus on siin vastastikuse küsimus, mille on peale surunud nõukogu, see tegelikult äh, eemalduvad nad tegelikult oma pädevustest. ja võib-olla üks mõte arutelu jaoks vastastikus oleks pigem teoreetiline kui praktiline puudus arvestades seda, kui vähe pöörab nõukogu üldse seda eelarve, sellele eelarve täitmise heakskiitmisele tähelepanu. ja meie taustdokumendis toodud mõtted on suunatud sellele, et tuleks leida siiski ühisosa nõukoguga näiteks väärtuste osas ja tuleks reguleerida institutsioonide vahelised konfliktid, enne kui nad tekkivad Äh, menetluslikud äh, küsimused ja nii edasi ja me oleme teinud ka ettepaneku, et selle asemel, et jõuda kõikehõlmavale kokkuleppele heakskiitmise osas, tuleks keskenduda nendele küsimustele, mille osas praktikas on juba kokkulepe olemas ja keskenduda tuleks praegustele aukudele, tuleb läbi rääkida nõukogu osas äh, nendes küsimuste puhul, ähm, mille puhul on areng olnud nähtav. loodetavasti andsin teile kõikehõlmava ülevaate peamistest küsimustest selle nõukogu heakskiitmismenetlusega ja millised on peamised ähm, probleemid olnud ja lubage mul lõpetada sellega, et rõhutan, et äh, eelarve täitmise heakskiitmine on väga oluline Euroopa Liidu legitiimsusele, selle läbi äh, kodanik näeb, kuidas parlament äh, nõuab vastutuskohustust äh, teistelt institutsioonidelt ja et kuidas ta ise käib ümber oma vahenditega ja halb lahendus on parem kui ükskõik milline teine lahendus. arvestades seda, et teema on keeruline, oleks äh, mõistlik võib-olla kompromissile nõukoguga jõuda. ja enne, kui aluslepingut hakatakse tulevikus vormima, reformima jõutakse mingisugusele kokkuleppele. loodetavasti äh, järgneb nüüd elav arutelu ja suur tänu tähelepanu eest. suur tänu. kas te olete nüüd sellega lõpetanud või professor Stevenson soovib veel sõna? Teil ei ole midagi lisada, härra Stevenson? aitäh. väga äh, huvitav esitlus ja esimesed küsimused esitab meie raportöör härra Staas. suur tänu kõigile, kes ähm, täna kohale tulid ja ülevaate andsid oma uuringutest ja tehtud tööst. see on tõesti väga huvitav, äh, sellepärast et äh, me võime nüüd siis süüvida nendesse teemadesse. mina tahaksin keskenduda lahendustele ja kõige rohkem huvitas mind see teine uuring, mis, äh, mis oli väga täpne ja esitas väga konkreetseid ettepanekuid ja minu meelest oli see väga huvitav. see oli valdkond, mis muuseas mind ennast kõige rohkem huvitab. ka nimelt siis see, et kas me suudame üldse leida mingisuguse moodus vivendi nõukoguga või ei. me ju teame, et äh, nõukogu aastal kaks tuhat üksteist äh, tegi ettepaneku parlamendile, et äh, lahendada see tupikseis kuidagi. ja viimane kõneleja sellest ka korraks rääkis ja kas te võiksite natukene täpsustada seda, et, et mis sellest ettepanekust sai? mis oli selle nõukogu ettepaneku alus ja arvestades kõike seda, mida täna on siin kuulda olnud, millised oleksid need elemendid, mille parlament võiks lisada siia arutellu, tagamaks selle, et nõukogu ettepanek oleks siis vastuvõetav parlamendile ja, ja teistpidi siis ka nõukogule. ja siis veel üks teema, millest tänased kõnelejad rääkisid, olid nimelt äh, Äh, see, et kuidas tõlgendatakse seda, et mismoodi see äh, heakskiidumenetlus üldse peaks välja nägema. ja siin on meil väga tõsiseid erinevusi nõukogu ja parlamendi seisukohtades. aga nõukogu on esitanud oma teksti ka selle kohta ja ma tahaksin teada, et millised oleksid need elemendid, mis meile siin tulevastel aruteludel võiksid kasuks tulla. aga võib-olla ka teisi kolleege, kes tahavad midagi küsida meie tänastelt külalistelt just, ütleb äh, proua esimees, kas keegi soovib sõna kohalolijatest või ei? tundub, et mitte. aga ka minul endal on mõned märkused. päris huvitav äh, oli see ajalooline tagasivaade heakskiidumenetlusele me ei ole ju tegelikult kunagi arvanud, et nõukogu puhul eh, te, oleks eh, selle eelarve täitmisega ebareeglipärasusi, eh, selles pole probleem, aga mulle meeldis see teie slaid, kus seal kaks äh, torisevat last, last teine kõrval seisid. jah, emotsionaalne pilt, päris lõbus pilt, aga me üritame loomulikult emotsioonid eemaldada sellelt tupikseisult ma saan aru, et me peame oma küsitlust ilmselt ka natukene timmima, meie küsitlus selles mõttes kannatas selle all, et eh, eelarveprotsessist ei ole peetud kinni. nimelt on seal kirjas see, et peasekretäri aruanded peavad olema juurdepääsetavad veebileheküljel. nüüd nad lõpuks seda on, vist aasta tagasi nad avalikustati ja rohkem on ka meil informatsiooni ja me oleme võrrelnud eh, seda sellega, mida meie küsisime ja tegelikult meie küsitlusele, sealt äh, sellest aruandest vastuseid ei tule, vähemalt täielikult mitte. ja see mure, et äh, nõukogu eelarvega tehakse ka operatiivset välispoliitikat, äh, on, on pidevalt meid saatnud ja asi on selles, et kui see välja öeldakse ja teised seda ka ütlevad, et nad seda ei tee, siis, siis nad seda tegema ei peaks aga see jällegi on seotud nende emotsioonidega. reeglistik, ma ei tea, nagu ma aru saan, nõukogu selle ettepaneku on tagasi lükanud. kui aluslepingute äh, muutmine kunagi ette esile peaks kert-, kerkima, siis eks see teema tuleb ka sinna sisse, aga, aga seda me veel ei tea, kas see meid ees ootab ja, ja sõltub siis muidugi edasi läbirääkimistest. tegelikult see küsimus on ju nii lihtne. Euroopa Liidu institutsioonid peavad näitama head eeskuju, peab ju ometigi olema võimalik leida lahendus. me käisime nõukogu peasekretäri juures ja ta ütles, et noh, kui tekivad uued elemendid, mille osas liikmesriigid oleksid valmis nõustuma, siis äh, siis, siis me võiksime ka omavahel sellest asjast rääkida, aga mis need uued elemendid siis olema peaksid, on minu küsimus ja härra Štehovski palus veel sõna. suur tänu, äh, proua esimees, ka mina tahaksin esitada omalt poolt paar küsimust. ma tegelikult ei tahtnud sellel arutelul osaleda, sest ma ei kuulnud tänaseid esitlusi, asi oli nimelt selles, et äh, libekomisjoni koosolek toimub paralleelselt ja seal räägitakse terrorismist täna aga nõukogu äh, eelarve täitmise heakskiitmise teema, no tegelikult siin ei ole üldse mitte midagi arutada. kui Euroopa institutsioon, äh, ükskõik milline institutsioon tegelikult, aga eriti Euroopa institutsioonid, kui nad tahavad olla legitiimsed, kui äh, me tahame, et kodanikud arvaksid, et meie institutsioonid on läbipaistvad, tuleb pingutada selle nimel, et eelarve täitmine ka heaks kiidetakse. ei ole ju asi selles, et äh, me leiutame siin tööd kontrollikoja liikmetele või et kontrollikojal pole midagi muud teha, kui sellise asjaga ähm, tegeleda. asi ei ole selles, et me kahtlustame kedagi raha varastamises või valetamises või selles, et tehakse asju, mida ei peaks tegema, selles ei ole asi me räägime siin äh, valitud äh, kogust, nagu seda Euroopa Parlament on, kellel peab olema võimalus äh, võtta meetmeid olukordades, kus meetmete võtmine on vajalik, vältimaks ebareeglipärasusi. ja sellest sõltub läbipaistvus ja seda jääme tagame meie. koos teiste kolleegidega ja teiega, proua esimees käisime hiljuti Ameerika Ühendriikides ja meid üllatas, et neil sellist menetlust üldse Ameerikas ei ole. meie menetlus kindlasti aga suurendab äh, Euroopa institutsioonide usaldusväärsust kodaniku silmis. meie võime esile tuua äh, oma menetluse jooksul väga paljud teemad, mille puhul me ei saa rääkida pettusest kui sellisest, äh, aga saame rääkida teatud äh, reeglitest kõrvalehoidumisest äh, või kaldumisest. ja seame sellega ju endale väga kõrged standardid, kõige kõrgemad iseendale ma olen mitu korda Euroopa Nõukogu siin saalis kritiseerinud ja olen öelnud, et nende käitumine on täiesti uskumatu uskumatu, et äh, mitu aastat on see heakskiit jäänud andmata, nüüd otsime siis lahendust. ja ma loodan, et nõukogu peasekretäriga, fraktsioonide esindajatega meil õnnestub seda teha selles äh, rakkerühmas, mis loodi. ja me jõuame sellisesse olukorda, et nõukogule antakse heakskiit äh, standardse osana eelarve täitmise heakskiidu menetluses ja ma tõesti loodan, et me ei pea vastama äh, enam ajakirjanike küsimustele selle kohta, kui läbipaistev on nõukogu, me saaksime vastata lihtsalt siis äh, jaatavalt, et jah, nende tegevus on läbipaistev, aitäh. proua Ajala Sender, palun. suur tänu, proua esimees. jah päris huvitav on sellest asjast veel kord rääkida ja, ja heita pilt ka minevikku kindlasti, on mõned punktid, millele ma viitaksin, millest rääkis ka härra Štehovski. kui me vaatame seda, kuidas me üldse selleni jõudsime, et parlament ja nõukogu sellisesse tupikseisu on sattunud tegelikult oleks siin huvitav teada, et milline on see heakskiitmise süsteem liikmesriikides. kas on selliseid sarnaseid süsteeme olemas? kas äh, näiteks äh, kahekojaliste äh, parlamentidega riikides on midagi taolist? mis näitaks, et eelarvest on, et eelarvet on täidetud ja siis minu küsimus veel, et kas Euroopa tasandil on mingisugune valem, mida me võiksime kasutada? mõnikord me oleme juurutanud konkreetseid süsteeme Euroopa institutsioonide jaoks, sellepärast et need on uued. Nendel uutel süsteemidel on kindlasti palju eeliseid, aga ka palju puudujääke. nii nagu proua esimees ütles, mõnikord äh, on see arutelu väga emotsionaalne seega, kas on mingisugust mudelit, mille meie tänased eksperdid võiksid välja pakkuda? kas on olnud äh, selliseid äh, vastasseise näiteks ka liikmesriikides, äh, mis võiksid olla sarn-, sarnased ja siis ähm, viitaksin sellele, mida ütles proua Sanchez. nimelt õiglus. see on asi, millest meie oleme ka mitu korda rääkinud parlament äh, tahab äh, oma legitiimsust rakendada, meie oleme see institutsioon, kes äh, eelarve täitmise heaks kiidab. ja me oleme seda õigust ka mitu korda rakendanud. aga enne, kui meie astume mingisuguseid samme nüüd edasi, võib-olla peaks tõesti kaaluma siis Euroopa Kohtu poole pöördumist jah, ehm, kui me aga kohtusse pöördume, siis on võimalus see, et me saame lüüa ja kõik edasiminek, mis me oleme praeguseks saavutanud, oleks olnud tühine. alusleping äh, näeb ette, et meil on kohustus komisjoni eelarve täitmisele heakskiit anda. ja läbipaistvuse põhimõttest äh, lähtuvalt äh, oleme me oma seda pädevust nii-öelda laiendanud. aga kui me pöörduksime kohtu poole, siis kohus võib-olla üldse otsustab, et me oleme liiga kaugele läinud ja, ja on selge öö, ähm, võimalus, et äh, me jääme kaotajaks. sellest on räägitud mitu korda võimaliku lahendusena selleks, et äh, parlamendi legitiimsust äh, selles osas tõsta, nii et minu küsimus teile, et kas teil on mõtteid selle asja kohta kas on mõtteid selle kohta, et kuidas see, kuidas siis ikkagi lahendada see asi? tegelikult oleks päris huvitav äh, sellist Euroopa Kohtu lahendit äh, lugeda lehekülgede kaupa, äh, et mida nemad siis, kuidas nemad argumenteeriksid, aga hea küll, küsimus on õigustatud, aga annaksin nüüd siis sõna ekspertidele. professor Aavsaar okay, ich fange gerne an und der noh, ma siis alustan. kolleeg Benedetto võtab kindlasti sõna härra Stasi küsimuste osas, aga mina vastaksin siis proua Kressle, teie, proua esimees, küsimusele. jah, tõesti, jutuks on praegu see, et mis saab siis edasi selle konfliktiga, mis on vindunud juba väga kaua, mõlemad uuringud on öelnud, et, et sellel konflikti alged äh, ulatuvad väga kaugesse minevikku tagasi ja meie jaoks on väga oluline vaadata, et kuidas need äh, ajaloolised äh, raamtingimused on viimastel aastakümnetel muutunud ja nad on tõesti muutunud. nimelt peaasjalikult sellepärast, et nõukogu on järjest tegevam täidesaatva võimu osas palju rohkem kui seitsmekümnendatel aastatel ja üks asi on veel äh, muutunud äh, raamistikus ja see tegelikult on sillaks mõlema uuringu vahel, nimelt arutelu vastutuskohustuse osas. kui me vaatame arutelusid vastutuskohustuse osas, proua Sanchez sellest ka rääkis väga täpselt, siis me näeme, et juba kõige esimene, esimesed nõudmised äh, näevad ette, et äh, vastutuskohustus on otseselt seotud läbipaistvusega, kui läbipaistvust ei ole tagatud, siis igasugused jätkuvad küsimused saavad ka äh, samasuguse vastuse, et asjad ei toimi. ja sellepärast äh, on läbipaistvus kindlasti väga oluline element. jah, me oleme oma uuringuga kindlaks teinud, et ei ole mitte mingisugust äh, Äh, mingisuguseid tõendeid selle kohta, et eelarvevahendeid oleks äh, valesti või reeg-, mittereeglite päraselt kasutatud, aga äh, läbipaistvuse argument on küll see, mis tegelikult tähendab seda, et igasugune küsimustele mittevastamine tekitab kõhklusi ja see ei tekita mitte ainult saadikutes kõhklusi, vaid ka avalikkusel ja tõesti küsitakse, et miks siis nõukogu ei vasta nendele küsimustele. ajaloolises kontekstis jääb minule selline mulje, et lõppkokkuvõttes räägitakse siin ainult äh, räägime me siin tegelikult sellest, et äh, valitsuste vahelisus ei ole mitte kuhugi äh, kadunud. just nimelt eelarve valdkonnas üritab nõukogu oma autonoomsust hoida Euroopa areenil teiste organite üle ja see, seda on nad üritanud aastakümneid proovida, sarnased arengud on olnud ka teistes valdkondades näiteks nagu sise- ja justiitspoliitikas, seal on samasugune fenomen, tegelikult on kõik juba Euroopa tasandile üle toodud otsustusprotsess, aga struktuurid kui sellised on jätkuvalt valitsustevahelist äh, loomu ja seega üritab nõukogu kõiki teisi orga-, organeid, eriti komisjoni ja parlamenti, nende vähesust vähendada. ja mina arvan, et need küsimused on need, millest tuleks äh, rääkida, need tuleb päevakorda tõsta, sealhulgas ka aluslepingute muutmine, sest see on põhimõtteline küsimus, nimelt äh, võimude jagamine Euroopa Liidu institutsioonide vahel ja see läheb äh, probleem minu meelest seega palju kaugemale kui see konkreetne eelarveproblemaatika siin, millest räägime täna. professor Benedetto, äh, suur tänu! nii palju, kui mina aru saan, siis küsimus, mis te küsite, oli, et millised nõukogu ettepaneku osad oleksid parlamendile vastuvõetavad ja tegelikult äh, tuleme sellega siis tagasi kahe tuhande üheteistkümnendal aastal tehtud nõukogu ettepaneku juurde selle moodus vivendi osas. parlament arvas toona, et see ettepanek ei ole mõistlik eelarve täitmise heakskiidu menetluse allikad on erinevad, meil on alusleping, eh, täpsemalt eh, siis eh, alusleping Euroopa Liidu toimimise artikkel kolmsada üheksateist ja lisaks sellele finantsmäärus ja parlamendi enda kodukorra reeglid üheksakümmend kolm ja üheksakümmend neli ja lisa neli. aluslepingu sätted on väga selged nõukogu teeb soovituse ja selleks, et nõukogu midagi saaks soovitada, kui tegemist on partnerlusega, kus äh, mõlemad institutsioonid äh, annavad äh, vajalikku informatsiooni, on soovituse osa ka nõukogu soovitus siis parlamendi enda eelarve heakskäitmisele ja osaliselt siis iseenda eelarve heakskiitmise osas Äh, osa kaks siis. ja see on see vaim, millega tuleks minna nüüd uuele kokkuleppele. kas see on siis nüüd moodus vivendi või midagi, mida, mis kirjutatakse institutsioonide vahelise kokkuleppega äh, seadusandlusesse, see on teine teema. ma saan aru selle mure väljendusest, et sellistest normidest tuleks võib-olla hoiduda, et tuleb vältida seda, et äh, kiirelt võetakse vastu kivisse ära jõutud normid ja parlament äh, tahab oodata ära võimaliku aluslepingute äh, reformi. nimelt on võimalik, et see reform järgnevatel aastatel esile kerkib, aga võib-olla ka mitte. meie seda ei tea. aga igal juhul, kui institutsioonide vaheline kokkulepe saavutatakse, mitte ei sõlmita jällegi sellist härrasmeeste kokkulepet, siis ma arvan küll, et tuleks sinna sisse kirjutada aegumisklausel, et oleks siis mingisugune lõpptähtaeg ette nähtud selles ja see tagaks parlamendi jaoks selle, et kui lepingut ei täideta nii, nagu parlament oleks tahtnud, siis on võimalik see asi ka peatada või see peatub iseenesest. ja siis küsimus oli ka selle kohta, et kas liikmesriikidel on äh, siseriiklike eelarve täitmise heakskiidu protsess ja mõnedes liikmesriikides on, teistel mitte. kuidas äh, liikmesriigid võtavad vastu oma riigieelarved ja vastutuskohustuse ähm, elemendid kõikides kahekümnes, kahekümne kaheksas liikmesriigis on väga erinevad. on kattuvaid aspekte Äh, ja mõned Euroopa Liidu institutsiooni süsteemid on saanud äh, inspiratsiooni kas Prantsuse või Saksa süsteemist, aga Euroopa Liidu eelarve, isegi Euroopa integratsiooni algusaegadel, tuhande üheksasaja viiekümnendatel aastatel, oli midagi väga kaudset äh, asi, mille osas isegi äh, liidu loonud liikmesriikidel oli teatud kõhklusi. ja kui Euroopa Liidu institutsioonid olid juba loodud, kui neid hakati reformima ja muutma ja pean siin konkreetsemalt silmas tuhande üheksasaja seitsmekümnendal aastal sõlmitud kokkulepet, siis Euroopa Parlamendile toona anti teatud äh, pädevused eelarve osas, esimesed pädevused, nendele anti võimalus eelarve parandusettepanekuid esitada. tuhande üheksasaja seitsmekümne viiendal aastal sai parlament eksklusiivse pädevuse eelarve täitmine heaks kiita, noh, seda nõukogu soovituse alusel küll, aga tuhande üheksasaja seitsmekümne viienda aasta lepinguga lepiti kokku ka kontrollikoja loomises. Need konkreetsed sammud äh, parlamendi paranduseelarvet eelarvete esi- äh, äh,, eelarve parandamiste ettepanekute esitamine ja kontrollikoja loomine, neid ei toodud sisse sellepärast, et äh, liikmesriigid olid mures demokraatliku defitsiidi pärast. liikmesriigid toona äh, argumenteerisid seda niimoodi, et Euroopa integratsiooni teel eelarve suurenemisel harmoneerides poliitikaid erinevatel viisidel ei olnud sugugi selge, mis need muudatused endaga kaasa toovad lõpuks ja kui antakse teatud pädevus Euroopa Parlamendile või kui luuakse kontrollikoda, siis äh, tekitati tegelikult võimude laususe põhimõte. tekkis kontroll, keegi, mõni institutsioon, seda siis konkreetselt Euroopa Parlament praegusel juhul, sai öelda ei, kui komisjon äh, või mõni muu institutsioon äh, ületas oma võimupädevust äh, ja väga paljud äh, pädevused, mis Euroopa Parlamendile Euroopa Liidu esimestel aastatel anti, oli tegelikult kujundatud äh, justkui nagu kindlustusmehhanism nende liikmesriikide poolt, kes ei olnud päris kindlad selles, mida Euroopa integratsioon endaga kaasa toob ja kes kartsid võib-olla võimalikke negatiivseid tagajärgi. Äh, eesmärgiks oli siis kaitsta end potentsiaalsete negatiivsete mõjude eest No. Vim, probably my... Sanchez Parueco, proua Sanchez, palun. My turn uh,. I would like. jah, ma tahaksin lisada paar kommentaari sellele, mida härra Benedetto ütles institutsioonide vahelise kokkuleppe äh, või moodus vivendi kohta väga huvitav on viimane versioon meie briifingu äh, selgitusest, ühised väärtused on äh, äh, siin välja toodud, ehk siis tuleks need Lissaboni lepingu väärtused tuua selgelt välja ka kokkuleppe tekstis, sellepärast et need on siduvad mõlema institutsiooni jaoks. näiteks läbipaistvus avatus. isegi hea haldus on nüüd ju põhiõiguste hartas ära toodud ja et see on siduv kõikide institutsioonide jaoks. seda ei olnud varasema kokkuleppe ajal kui üksmeelele jõuti. nii et praegused olukorrad on erinevad, seega üritagem need uued väärtused viia sisse uude kokkuleppesse. objektiivsuse tõendiks võiks olla veel see, kui mõlemad institutsioonid nõustuvad, et Kontrollikoda oleks rohkem kaasatud haldusküsimustesse. see tundub, on mõneti kõrvale jäetud eelarve küsimuste puhul. teeksin ettepaneku hinnata seda, kas vastastikuse nõue on niivõrd vajalik, sellepärast et nõukogu teeb väga vähe selle infoga, äh, mis ta saab parlamendi finantsküsimuste hindamine nõukogu poolt ja selle eest, et parlament saaks õiguse hinnata no, nõukogu oma, ma usun, et siin on tegelikult parlamendil rohkem võita. sest et nõukogu peaks äh, sama taseme saavutamiseks sisse viima uue menetluse, mida praegu ei ole. seega ma soovitaksin ratsionaalselt vaadata, kas nõukogu tegelikult teeks midagi selle vastastikusega ja samuti vaadata, mida parlament saab teha. proua Kressler küsimus. viimane versioon sellest äh, briifingust äh, sisaldab ka kokkuvõtet äh, õigusloomulistest muudatustest, mis võiksid meie tagasihoidliku arvamuse kohaselt olla aluseks arutelule parlamendis. ma arvan, et praegune reaalne olukord ei vasta õiguslikule raamistikule. ja artikkel viiskümmend viis finantsmäärusest, äh, seda võiks lihtsalt muuta ja võiks näiteks ütelda praegu on siin kirjas, et komisjon peab kontrollima teisi institutsioone, seda saaks parandada, ütelda, et eh, teised institutsioonid kui komisjon teevad seda eh, ne, omaenda, eh, neid puudutava eelarve puhul, sellepärast et liikmesriigid annavad tegelikult selle pädevuse teistele institutsioonidele, nii et see oleks üks selline näide väikesest muudatusest, mille võiks sisse viia õiguslikku raamistikusse. ja need on ära toodud ka meie ettepanekus sellest ähm, kokkuvõttest, mis me koostasime. Tõite samuti välja küsimustike küsimuse tahaksin lisada mitteametlikult, et ma ise sõltumatu vaatlejana tegelikult äh, olin üllatunud sellest toonist, mida kasutati küsimustikes. tegelikult ma leian, et need küsimustikud ise ei aidanud kuidagi kaasa institutsioonide vahelise usalduse loomisele äh, võib-olla sisemenetluste puuduse tõttu, mis tagaksid, et raportööri positsiooni tasakaalustavad äh, teised liikmed kojast. seda oleks lihtne luua. selleks oleks vaja sellist menetlust, kus äh, kõik äh, dokumendid, mis teistesse institutsioonidesse saadetakse, lähtuksid institutsioonide vahelisest viisakusest. proua Ayala küsis liikmesriikide kohta. ma ei oska sellele küsimusele kahjuks vastata kohtu kohta vastavalt minu praegusele arusaamale institutsioonide vahelisest äh, menetluskorrast ütleksin, et äh, kohtusse pöördumine tõlgendamise küsimuses muudaks äh, kogu teema veelgi keerukamaks, aga viimane versioon meie kokkuvõttes sisaldab samuti juba põhjalikumat osa institutsioonide vahelise konflikti kohta ja kohtusse mineku kohta sellega. Functions of the, of the council. nüüd täidesaatev võim nõukogus ning haldusküsimused ja selle seotus eelarvega. nõustun täiesti sellega, mida öeldi, nimelt et nõukogul, nõukogu on viimasel ajal ja just pärast finantskriisi laiendanud oma täidesaatvat võimu. aga selle eelarve täitmise heakskiitmise eesmärk, tuletaksin meelde, on hoida silma peal finantsjuhtimisel. institutsioonide vaheline usaldus tekib, kui eelarve kontrolli komisjon äh, kasutab heakskiitmist selleks, et analüüsida teiste institutsioonide tegevust vastavalt eelarve täitmisele. aga vabandage mind, aga kui eelarve täitmisele heakskiitmise andmine on leiab kasutamist selleks, et kritiseerida teisi institutsioone neis aspektides, millel võib-olla ei ole otsest seost eelarve elluviimisega ja teemadega, kus parlamendil ei ole järelevalveõigust, siis see ainult äh, suurendab institutsioonide vahelist usaldamatust ja pikemas perspektiivis äh, mõjutab negatiivselt parlamendi läbirääkimiste positsiooni. sisemine arutelu oleks huvitav ja aitaks selge vahet teha selle vahel, mis, millel on mõju eelarvele ja millel mitte. ja siis peaksime niivõrd äh, kui võimalik sellest ka kinni pidama. aga praegu on nii, et äh, pädevuste jaotus eelarve järelevalve osas on paika pandud vastavalt eesmärgile. siin on selge vahe me näeme, kuidas kontrollikoja pädevus on määratletud seoses eelarvega. võib-olla peaksime mõtisklema sellise võimaliku leppe üle, kus tagataks kus parlamendi pädevus heakskiitmisel põhineks seosele Euroopa Liidu eelarvega või mõjuga sellele see viiks äh, samale joonele Euroopa Parlamendi ja Kontrollikoja pädevuse ja muudaks sidusamaks nende tegevuse. ega see tähendab muidugi suurt praegusema süsteemi muutmist. ja ma usun, et see nõuab palju poliitilist energiat suur tänu. Te tegelikult ütlesite sedasama, mis olen ka mina mõelnud selle küsis-, küsimustiku tooni osas. ma ei taha siin kedagi küll hakata kaitsma, aga asi on selles, et me peame need küsimustikud alati inglise keeles koostama. ja inglise keele oskus äh, on väga erinev inimestel dass wir natürlich, das Englische ist ja eine extrem höfliche Sprache. Inglise keel on väga viisakas keel ja üsna tihti me ei oska seda keelt nii hästi kui peab. Äh, kirjalik tõlge oleks siin lahendus, aga me tahame aega ja kulusid kokku hoida <laughs> alle, no, alle Note-Taker, die sich jetzt <laughs> schon freuen. ma saan aru, et need, kes teevad siin praegu protokolle, on äh, väga rõõmsad minu arutelu osas meie jaoks tõesti see on tõsine probleem, seda küsimustikku koostada ja see, ja seega ma arvan, et teil on täiesti õigus, me üritame standardiseerida seda tööd nii palju kui võimalik ja assistendidelt võtta seda tööd ära. me tahame lihtsalt, et et oleks võimalik kuidagi tsentraliseerida seda ja, ja edastada küsimused äh, nõukogule korralikus äh, faasis. aga üldiselt see eelarve heakskiitmine, nagu te teate, kaksteist tuhat lehekülge dokumente teinekord, äh, viis tuhat dokumenti peame meie läbi kontrollima ja läbi vaatama ja ma olen nõus, et kõik ei ole sellega rahul, selle tööga. kas keegi tahaks midagi lisada siia? kui ei, siis äh, ma tahaksin teid tänada. enne kui Parts Taasile annan äh, sõna lõppsõnaks, äh, te tõesti aitasite meid tänaste esitlustega, me hoiame kätt pulsil ja üritame leida siis tõesti sellise lahenduse, mis tooks meid välja sellest aastaid vindunud öö, probleemist ja Parts Taasile annaksin viimasena sõna Dit was een werkwinkel um, en ik denk dat. Uh... Ehm, jah. ma usun, et kõik need ettekanded olid väga huvitavad ja vajalikud. ja ma usun, et vastused, mis me täna kuulsime, annavad meile ka mõtteid selle kohta, kuidas jätkata dialoogi nõukoguga. me peame õppima sellest, et tegema järeldusi sellest koos kõikide fraktsioonidega, aga ma usun, et need kaks tundi said küll väga hästi ära kasutatud. ootan teie lõplikku raportit ja tahaksin küsida, et millal te plaanite sellega välja tulla? millal me saame lõpliku raporti, sellepärast et te ütlesite, et on veel terve hulk olulisi küsimusi lisada siia meie suhete kohta nõukoguga. igal juhul suur aitäh. ma loodan, et äh, võib-olla siin leidub ka lahenduse algus. kas äh, vastate ka sellele, palun, härra Benedetto? On, on our side uh, we will need some two weeks more. võib-olla paar nädalat veel Yes, I imagine a time scale. jah, ma usun ka. tahaksin lõpetuseks tänada veel kõiki komisjoni liikmeid ja personali selle kutse eest, meie jaoks oli tegemist suure auga ja ma loodan, et meie panus on teie jaoks kasulik, aitäh. jaa, suur tänu ja sellega on see mm, avatud osa istungist läbi, palun koordinaatorid jääge saali, kõik ülejäänud, las, lahkuge palun saalist. sellega on avalik osa lõppenud ja jätkub kinnine istung koordinaatoritele, aitäh!